proua Harkini raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi tegevuse mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist. ja annaksingi kohe sõna neljaks minutiks meie raportöörile proua Harkinile. suur tänu, esimees kõigepealt äh, ma tahaksin äh, siiralt südamest tänada kolleege väga hästi sujunud koostöö eest. suur tänu kõikidele variraportööridele ja suur tänu kõikidele komisjonidele, kes esitasid omapoolse arvamuse. tahaksin äh, ära tuua Jean-Paul Denanno, eriti siin eelarvekomisjonist. meie rolliks oli siis hinnata äh, Eh, globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi tegevuse mõju ja lisaväärtust ja loomulikult suunata pilk tulevikku. me tahtsime viidata sellele, et millised on meie ettepanekud selleks, et eh, see fond oleks tõhusam ja tooks rohkem kasu ja ma olen tänu kõikidele kolleegidele, kes osalesid. see fond on suhteliselt väike võrreldes näiteks Sotsiaalfondiga ja suhteliselt uus eh, fond, aga sellegipoolest on meil nüüd võimalus seda võib-olla tulevikuks positiivsemaks võimalik kujundada me tahame raportis keskenduda siis sellele, et mis teeks sellest tõhusama, millised partnerlusmudelid annaksid paremaid tulemusi koondatud töötajatele, inimestele, kes on tänu ilme, üleilmastumisele kohast ilma jäänud. kuidas optimeerida protsessi niimoodi, et see vastaks kiiremini ja ajakohasemalt töötajate vajadustele, kuidas tagada makstud investeeritud summade eest lisandväärtus, kuidas seda raha paremini kasutada kuidas tagada see, et meil on piisavalt andmeid ja asjakohaseid andmeid, millega me saame hinnata selle fondi tulemusi, ilma et me paneme liikmesriikidele üleliigse koorma? ja kõige olulisem muidugi see, kuidas garanteerida eh, personaalne lähenemine, eh, mis vastab koondatud töötaja personaalsetele vajadustele niimoodi suudame tagada kahte asja, me näitame üles solidaarsust nende inimestega nendel raskel hetkel ja teisalt aitame neid siis üleminekul, kui nad on teel äh, kestvamate töökohtade suunas. mis äh, siis, mis, mis on ähm, fondi eesmärgiks? tegemist on fondiga, mis peaks ähm, lühiajaliste katastroofide puhul appi tulema. ESF on suunatud natukene kaugemale tulevikku, mõlemal fondil on omad head äh, küljed ja huvitav on vaadata seda, kuidas sotsiaalfondi kasutatakse paljudes liikmesriikides täiendina üleilmastumise fondile. me oleme teinud ettepaneku ka selles osas, et liikmesriigid peavad sotsiaalfondi ja üleilmastumise fondi vahel looma sür-, sünergia, kuid sotsiaalfondi vahendid, äh, me rõhutame, võivad olla järelmeetmeteks äh, EGF-i toetusmeetmetele et et äh, toetada töökohtade loomist. mis on siis positiivne? Äh, positiivne on see, et äh, süsteem on kiirem tänu komisjonile, liikmesriikidele, parlamendile ja nii edasi. kaasatud on nüüd ka füüsilisest isikust ettevõtjad äh, ja äh, väiksemad ettevõtted saavad samuti kasu lõigata. üleilmastumise fond on nüüd ühtse haldussüsteemi osa ja ma avaldan tunnustust komisjonile sammu-sammu eest. kaasfinantseerimine on tõstetud kuuekümne protsendile, rohkem liikmesriike on selle fondi vahendeid kasutanud ja äh, kolmkümmend viis protsenti on nüüd uus äh, lävend personaalsete meetmete osas. Äh, kontrollikoda on öelnud, et peaaegu kõik fondist kasusaajad tõesti ka said kasutada personaliseeritud ja hästi koordineeritud meetmeid nelikümmend protsenti on äh, taastööturule sisemise määr ja liikmesriigid harjuvad selle fondiga ja seega asjad lähevad kiiremaks. on ka negatiivseid asju, aga piisavalt ei kasutata seda liikmesriikide poolt, ei kasutata erandeid vahendid äh, on vähendatud saja viiekümne miljoni peale viiesajalt, äh, eelarve täitmine on ainult viiskümmend viis protsenti, kuid selles osas on näha paranemist ja taotlust on koondunud tootmissektorisse, ehitussektorisse, lennundussektorisse me peaksime võtma natukene teistsuguse lähenemise noortele inimestele, kes ei käi ei koolis ega, ega ei ole töökohal, et vastata nende vajadustele, nagu ka eakamate inimeste puhul. ja liikmesriigid peavad äh, avalikustama informatsiooni, mis puudutab ähm, fondi vahetamite kasutamist. tuleb seada ka kvantitatiivsed eesmärgid, et oleks võimalik fondi edukust mõõta. ja lõpetuseks kõige olulisem punkt, äh, üleilmastamise fond peab tagama selle, et äh, Euroopa Liit annab ka mingisuguse lisandu, lisandväärtuse maksumaksjatele ja koondatud inimestele, ainult siis saame me mõelda selle fondi laiendamisele. suur tänu, kolleeg Harkin ja järgmisena saavad sõna eela-, saavad sõna komisjonide esindajad ja härra Denano saab üheks minutiks sõna. tõepoolest, raportöör äh, kohtusin raportööriga korduvalt eelarvekomisjoni esindajana ning äh, rääkisime ametiühingutega, ettevõtete juhtidega ja kõik ütlesid sama, kõigepealt, et äh, see fond on väga ka suur abi, et aidata töökoha kaotavaid äh, töötajaid. teiseks peaks olema see menetlus kiirem. kolmandaks, ja see on võib-olla kõige olulisem, oleks kindlasti parem ennetada kui tagajärgi kahetseda. me peame suutma probleeme ennetada ja võtma arvesse tehnoloogilisi muutusi, tööstuslikke muutusi ja on vaja, et komisjon võtaks selle dimensiooni, seda dimensiooni arvesse ja teeks kõik endast oleneva, et meie saaks äh, muutustega käigus ettevõtete kõrval seista see on oluline eriti VKE-de jaoks, kes äh, see peaks meie toetust tundma palju rohkem kui seni. suur tänu ja järgmisena annan ma nüüd sõna volinik Tysonile. President. aitäh, president, lugupeetud raportöör, lugupeetud parlamendisaadikud. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööre proua Haakinit ja eelarvekomisjoni raportööri härra Tenan tähelepanu eest, mida nad pöörasid globaliseerumisega kohanemise fondile. selle algusest saadik see fond alustas tegevust kahe tuhande seitsmendal aastal. see raport on meie jaoks tõesti väga kasulik ja äh, vaatamata äh, parandustele, mida määrusesse on tehtud ja Äh, vaatamata sellele on äh, veel äh, võimalik seda paremaks teha. EGF on erakorraline vahend. ma jagan teie seisukohta, et praegusel kujul eelarves ei saa see olla sekkumisvahend töökohtade kaotuse puhul, mis on tingitud Euroopa Liidu kaubanduskokkulepetest. mõned eh, teemad, millele Kontrollikoja raport tähelepanu juhib ja EGF-i eh, hindamised eh, on juba leidnud kajastamist praeguses määruses, näiteks riiklike toet-, toimetulekukavade toetamine, sellel ei ole mitte mingisugust lisandväärtust ja see väljamaksete periood on neljakümne ühelt nädalalt äh, vähendatud kahekümne kaheksale nädalale, nii et, et ma tervitan seda, et te hindate komisjoni jõupingutusi välja töötada standardiseeritud menetlust EGF-i äh, taotlusteks ja menetlusteks, kasutades elektroonilist andmega esitussüsteemi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta augustist saadik on äh, aruandlusmudel samuti olemas EFC süsteemis ning äh, ma loodan, et aruandlus seetõttu paraneb, äh, eriti siis, kui EFSI on kasutatav juba kõigi juhtumite puhul. me loodame praeguse vahehindamise esimesi tulemusi kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta kohta selle aasta lõpuks. Need puudutavad ka praeguseid erandeid, mis puudutavad juurdepääs, seda, et EGF-ist on võimalik rahastada ka neid noori, kes ei õpi ega tööta teatavates piirkondades. ning samuti oleme kolmekordistanud eh, toetust eh, eh, nendele inimestele, kes on vanuses kakskümmend neli kuni viiskümmend aastat. abikõlbulike inimeste hulk on praeguses määruses kasvanud, siin on, seda on võimaldanud ka erandid ja see võimaldab ehm, väljendada solidaarsust noorte töötute inimestega sellistes piirkondades, kus tööpuudus on väga kõrge komisjon jagab teie seisukohta, et EGF peaks endiselt abistama neid noori, kes ei õpi ega tööta ning elavad piirkondades, kus on võimalik abi osutada vastavalt noorsootööhõive algatusele pärast seda ka, pärast seda, kui erandid lõpevad ning mul on väga hea meel teatada, et just eile esitas komisjon ettepaneku, et pikendada seda erandit osana e mitmeaastase finantsraamistiku vahe läbivaatamisest. ma äh, võtan teadmiseks teie mure, et VKE-des koondatud töötajatel on vähem võimalusi EGF-ist toetusi saada kui nendel töötajatel, kes on kaotanud töö suures ettevõttes. aga EGF-i kaasrahastamine äh, VKE-de või suurte ettevõtete poolt on midagi, mida peavad otsustama liikmesriigid ja mõned liikmesriigid äh, äh, kohaldavad äh, artikli neli üks kaheksa sekkumiskriteeriumeid, näiteks Hispaania on kasutanud sekkumiskriteeriumit artiklist neli üks B, nii et, et ka VKE-d, mis tegutsevad siis samas sektoris ning asetsevad teineteistega piirnevates regioonides, saavad ka toetust. tahaksin meelde tuletada, et komisjon on äh, edendanud ka vastastikuseid eksperthindamisi äh, selleks, et vahendada paremaid äh, kogemusi ning kogemusi selle fondi ellurakendamise alal, kontaktisikute kohtumised, mida komisjon korraldab kaks korda aasta on äh, loodud just nimelt selleks, et saaks paremaid tavasid liikmesriigiti vahetada, me kõik taha, toetame infovahetust selleks, et vastastikune õppimine liikmesriikide vahel äh, tõesti tugevneks. suur aitäh tähelepanu eest, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik Tyson, aitäh selle sõnavõtu eest ja järgmisena saab sõna Agnes Jongeerius, palun, teil on sõna aitäh! just äh, nimelt äh, majandusliku seisaku ja globaliseerumise ajastul on äärmiselt oluline tegutseda inimeste nimel, kes on sattunud raskustesse. ma arvan, et kaubandus, äh, mis on alati toonud kaasa muutusi jõukuses, ning inimesed, kes sellest jõukusest ja majanduskasvust osa ei saa, majanduskasvust, mida tekitab kaubandus, Äh, kannatavad ning selle eest vastutavad liikmesriigid. Nad peavad neid šokke vähem brutaalseks muutma ja selles osas on see fond väga oluline. komisjon leiab, et siin raportis peaks arvestatama ka Inta komisjoni soovitustega, et äh, kaubanduslepetes algusest peale juba me peame arvestama töökohtade kaotusega, mis nendega võib kaasneda ning töötajatele peab äh, andma võimaluse osaleda ettevõtete ümberstruktureerimiskavades, et nad saaks tõesti pidada läbirääkimisi selles osas, mis puudutab äh, sotsiaalseid äh, meetmeid ma arvan, et me suudame ühiselt tegutsedes selle fondi tegu, tegevust parandada ja et globaliseerumisega protsessis pole kaotajaid. aitäh. ja nüüd oleme ära kuulanud Inta komisjoni seisukoha ja nüüd anname sõna härra Vallile eelarve kontrolli komisjonist. Äh, aitäh, andmete puudumine. andmete puudumine muudab keeruliseks äh, mõista, kas fond on tegutsenud tõhusalt või mitte ning meie sooviksime täielikku infot Äh, me tahaksime näha, kas see info peegeldab majanduslikke prognoose ja äh, neid inimesi, kes on äh, tööta jäänud, me tahaksime teada, kas ettevõtete sulgemine on toonud kaasa ka tootmise ülekandumise kolmandatesse riikidesse või teistesse liikmesriikidesse, kus on agressiivne äh, Äh, fiskaalpoliitika selleks, et investeeringuid ligi meelitada. kodanikud ei tohi äh, kannatada ettevõtete kasumite tõttu. me peame vaatama milline on olukord nendes ettevõtetes, mis Euroopa Liidust välja äh, viivad oma tootmise. regionaalse arengukomisjon saab sõna järgmisena ja härra Deutsch. daamid ja härrad inimesena, kes vastutab arvamuse koostamise eest Regionaalasjade Komisjonis, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et EGF ähm, ning ESA on äh, sotsiaalfond siis ähm, äh, loovad sünergiat ja see sünergia tuleb täiel määral ära kasutada selleks, et saavutada tulemusi. ühtekuuluvuspoliitika on aidanud toime tulla kriisi negatiivsete mõjudega ning ähm, muutnud äh, jätkusuutliku tööhõive pos-, võimalikuks. selleks, et saavutada pikaajalisi lahendusi, tuleb meil saavutada sünergiat ning tuleb ära kasutada erinevaid äh, rahastamisallikaid. taotluste esitamise heakskiitmise periood EGF-i puhul oli kümme kuud ja see on kindlasti liiga pikk aeg meetmed, mis aitaksid vähendada seda eh, heakskiitmise perioodi, oleksid väga head ja me toetame neid. aitäh ja nüüd eh, saab eh, sõna Naisõiguste Komisjoni nimel proua Blinkevitš-Jut. suur aitäh, president, tahaksin tänada raportööri me peame tunnistama, et EGF on aidanud väga paljusid inimesi, kes Euroopas on tööta jäänud, selle äh, fondi mõju on äärmiselt oluline majandus- ja rahanduskriisi tingimustes, kus väga paljud äh, ettevõtted seisid silmitsi raskustega ja väga paljud inimesed äh, koondati. neli sektorit minu koduriigis kasutasid EGF-i toetust mööblitootmisettevõtted, elektroonika ehitusettevõtted ja see oli väikese tööturu jaoks äärmiselt oluline. Äh, naisõiguste komisjoni raportööriga tahaksin rõhutada ka seda, et ainult üks kolmandik toetuse saajatest olid naised, see on tõenäoliselt seotud asjaoluga, et need äh, sektorid, kus põhiliselt töötavad mehed, sattusid globaliseerumise ja majandus- ja rahanduskriisi tõttu kõige suurema löögi alla. aga ma tahaksin, et komisjon oleks valvas, et naised ei jääks tähelepanuta et nad äh, saaksid äh, isikustatud teenuseid, nad väärivad parimat ning ma kutsuksin ka liikmesriike üles äh, koguma soopõhiseid andmeid, et me saaksime hinnata andmeid ka naiste tööturule naasmise kohta, et me näeksime, millises tööturu, millises sektoris nad uuesti tööd leiavad ja mis aitab nende ettevõtlusoskusi tõhustada. aitäh! ja järgmisena äh, saab sõna, ma arvan, äh, äh, ma arvan, et meil on tõesti volinik, kes suudab kaitsta naiste õigusi, ütleb president ja nüüd anname sõna fraktsioonide esindajatele ja Rahvapartei nimel härra Sogor. eile, kui toimus arutelu Alströmi ja Caterpillar juhtumi osas, siis me saime aru, TGF e ei asenda pikaajalist visiooni aga nagu öeldud, äh, globaliseeruvas maailmas toi-, on, toimub alati asju, mis on ettenägematud, finantskriisid, majanduse aeglustumine, kaubandusmudelite muutumine, samuti võib nõudlus teistes maailma piirkondades muutuda ja see mõjutab tööstust meie äh, regioonis ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me suudaksime Euroopa Liidu tasandil kaitsta oma töötajaid selliste arengute eest ja EGF on tõestanud oma väärtust. paljud ettevõtted Euroopa Liidus on, on suletud ja nende ettevõtete töötajad, eriti need, kellel olid madalamad kutseoskused, oli võimalik tänu sellele fondile uuesti tööd leida ma arvan, et see raport ei sisalda mitte üksnes kõikehõlmavat hinnangut selle fondi tugevatele ja nõrkadele külgedele, vaid see aitab ka eh, kindlaks teha, kuidas seda fondi on tulevikus võimalik eh, paremaks teha. tahaksin tänada raportööri selle eest ja suure koostöö eest. aitäh. Eh, teile on sinise kaardi küsimus, kas te tahate sellele vastata? palun, härra Saani. aitäh, aitäh, et andsite mulle võimaluse küsimust esitada. härra Šogor, ma olen teiega nõus, aga ma tahaksin teada, milline on teie arvamus ühes küsimuses need väga rasked läbirääkimised, mis puudutavad TTIP-i, kas te arvate, et see lepe tagab piisavalt sotsiaalseid õigusi või muudab EGF-i kasutamise veelgi vajalikumaks. mis puudutab sotsiaalseid küsimusi, siis ma arvan, et me näeme asju samamoodi, me äh, tunneme muret selliste asjade pärast. aitäh ja nüüd saab äh, sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Arena. tahaksin tänada Mariann Harkinit selle töö eest, mida ta on teinud, samuti tahaksin kaasraportööre tänada ja tahaksin tänada voliniku eilse teadaande eest, kui ta ütles, et need noored, kes ei tööta ega õpi, saavad edasi ka toetust mm, sellest fondist, nii et, et aitäh kõige eest, mis ta on teinud Eh, see fond võimaldab tõesti aidata töötajaid, kes on kaotanud eh, oma töö, sellepärast et maailma kaubanduses toimuvad suured muutused ja on ilmne, et globaliseerumise olukorras, kus me täna elame, peame ka kaitsma seda fondi, peame seda tugevdama, sellepärast et kõik teab, et eh, globaliseerumisel on võitjaid, aga on ka kaotajaid ja neid kaotajaid on üha rohkem, nii et, et ma paluksin rohkem vahendeid sellele fondile, aga samuti tuleks sekkumiste määra suurendada ning äh, aktiveerida ka erakorraliste äh, olude klauslid, et reageerida olukorrale kohal peal. ja mm, äh, proua Tyson ütles, et Euroopa globaliseerumise kohalemise fond ei tohiks äh, kompenseerida kaubanduspoliitikat. proua Malmström ütles jällegi vastupidist. Äh, proua Malmström on oma üldisesse poliitilisse lähenemisse sisse pannud, et, et Euroopa globaliseerumise kohanemisega fondi äh, tuleb kasutada kaubanduse negatiivsete mõjude komp-, kompenseerimiseks ja kui uurida näiteks mõju kaubandusele, siis proua Malmström ütleb, et negatiivset mõju ei ole Äh, ja seetõttu on väga erinev kuulata selles küsimuses selliseid erinevaid seisukohti äh, ja eile meil oli jälle üks äh, arutelu, kus öeldi, et see kõik ei mõjuta negatiivselt põllumajandust. mina paluksin, et me tõsiselt uuriksime seda asja ja et me saaksime tõesti ette ennustada neid negatiivseid mõjuteid, et aidata tööstust, et aidata rohkem neid töötajaid, kui nad oma tööd kaotavad, et neil oleks rohkem võimalusi, aitäh suur tänu teile ja järgnevalt ECR-i nimel palun härra Keerike. ei ole saalis. järgnevalt palun libe nimel kolleeg Kalve Šambum. suur tänu teile, juhataja ja tere päevast, juba kolmandat korda võtan siin täna täiskogul sõna. nii et äh, päris töötihe graafik. Äh, väga tore, et olete tulnud siia, proua volinik, tänan teid äh, teie tehtud töö eest. tahaksin tänada kõiki, kes olid kaasatud sellesse töösse, sealhulgas eriti ka raportööri proua Harkinit. jõuan nüüd asja juurde igasugused majandusarengud või asümmeetrilised šokid mis äkitselt tekivad, vajavad äh, üleminekuaega, äh, aga sellel järelmine on alati võitjaid ja kaotajaid. ja eelkõnelejad ütlesid väga õigesti, et kui sellised arengud aset leiavad, siis äh, ikka ja jälle tabab see kuidagi ootamatult, aga Euroopas tahame me sellised üleminekuajad lühendamaks teha võimalikult ning inimesi aidata Äh, sellepärast on need vahendid äh, suurepärane algatus, neid tuleb tõhusalt kasutada selleks, et äh, puudust kannatavad ja kehvemas olukorras inimesed ja piirkonnad saaksid toetust, et inimesed saaksid tööturule tagasi pöörduda. ja millised probleemid nüüd on seoses globaliseerumisega kohanemise fondi puhul EGF? vahendeid peab olema piisavalt äh, eraldatud, äh, diskrimineerida ei tohi regioonide vahel ega inimeste gruppide vahel, äh, võrdsuspõhimõtet tuleb parendada. aga komisjoni tööd sotsiaalse sidususe tagamisel tuleb toetada, seda ei tohiks lõpetada. järgnevalt kuue nimel palun kolleeg Boylan suur tänu teile, juhataja. tahaksin tänada proua Harkinit äh, selle töö kallal äh, <clears throat> raporti kallal, mis ta on teinud. EGF äh, on öeldud, on positiivne algatus, aga selle fondi kasutamine äh, on sageli niimoodi korraldatud, et äh, sellega korvatakse kehvasid poliitikaid, mille on algatanud Euroopa Komisjon. Äh, piiramatu vabakaubandus ja tööstuse lõhkumine on tegelikult kokkuvõttes EGF-i vajaduse üldse loonud. mitte ainult ei ole need poliitikad töökohtade kadu tähendanud, aga need on õõnestanud ka töötajate õigusi ning äh, toonud kaasa sotsiaalseid kahjusid, mis on parandamatud. ma olen nõus raportiga, et vaja on valitsuse tegevuse suuremat läbipaistvust ning liikmesriigi äh, tasandil ka äh, vahehindamise niimoodi, et nad saavad EGF-i kasutamist hinnata oma koduriikides ning äh, võib-olla sekkuda varem, kui see on vajalik. minu enda koduriigis Iirimaal on ka EGF-i vahendeid väga vähe kasutatud ja Äh, pärast antakse see raha lihtsalt tagasi. see on ebaõiglane töötajate suhtes, sellepärast et nemad kasv-, äh, ka kannatavad siis, kui raha ei ole kõige tõhusamalt kasutatud. tunnustan siin ka viidet äh, sellele, et vaja on tugevamad koostöövõimalused seada sisse vabakonnaga ning vabatahtlikega ning tööstuse esindajatega, sellepärast et nemad oskavad tõepoolest eh, hinnata vajadusi ning hinnata ka seda, kuidas EGF-i vahendeid saaks nende kasuks ära kasutada. kokkuvõttes raport on hea ja tahaksin tänada veel kord proua Harkinit tema töö eest konsensuse jõudmisel ning toetan raportit eh, hääletamisel, aitäh! proua Boylan, sinise kaardi küsimus on teile esitamisel, kas olete nõus selle vastu võtma? härra Hall, teil on sõna. suur tänu teile, juhataja. proua Boylan, ma olen täiesti nõus äh, teie analüüsi alguse osaga, äh, kui te tunnustasite ja tuvastasite EGF-i probleemid, aga kas te olete päri sellega, et EGF-i olemasolu äh, lubab suurte ettevõtete, hargmaiste ettevõtete eh, juhtidel, kui nad plaanivad inimesi koondada, eh, teha seda, sellepärast et nad saavad inimesi rohkem eh, lahti lasta, nad pääsevad lihtsalt kõigega. sellepärast, et EGF e on olemas ja kui sellist turvavõrku poleks, siis rahvusriigid peaksid sundima neil maksma korraliku kompensatsiooni inimestele, kel, kes lahti lastakse. olen nõus, ütleb proua Koeljon, enamikuga nendest argumentidest, mis te esile tõite, aga kuna ma olen olnud ametiühingu liige aastaid, siis mind huvitavad eelkõige töötajate huvid. ma arvan, et me peame tegema rohkem selleks, et tagada, et koondamistasud makstakse korralikult, et kollektiivlepingud on korralikult sõlmitud töötajate jaoks. see lõhe on vaja ületada ning Euroopa Liidu suunda on kaubanduse osas Eh, vaja ümber pöörata ning ka suhete osas hargmaiste ettevõtetega, kes eh, häbiväärselt kohtlevad töötajaid. EGF on ainukene asi, mis praegu töötajatel on tagataskus ja sellepärast äh, tõrksalt ma olen sellega päri, meil on kõike vaja kasutada, mis meil olemas on, äh, nii eriti Iirimaal, aga ka teistes liikmesriikidel, et äh, töötajad saaksid tagasi tööturule pöörduda, aga selge on, et Euroopa Liidu suunda on vaja muuta selles osas, kuidas nad šokeerivalt ähm, väärkohtlevad töötajaid ning poputavad hargmaiseid ettevõtteid. järgnevalt roheliste nimel palun proua Vana suur tänu teile, juhataja ka mina tahaksin tänada proua Harginit, raportööri. tegemist on olnud väga konstruktiivse ja eesmärgipärase koostööga. roheliste jaoks on EGF väga oluline sotsiaalse ja äh, tööturu äh, suunamise poliitika vahend, äh, sellepärast et kui inimesed kaotavad majanduskriisi tõttu töökoha või neid ähvardab vaesus. tegemist on ühega vähestest instrumentidest, mis aitab toetada Euroopa kodanikke otseselt, mitte päästa ettevõtteid, vaid inimesi. meie rohelistena äh, kiidame selle raporti heaks, äh, hääletame selle poolt ja tahame väga selgelt öelda, et meil on väga hea meel, et äh, soolise mõju hinnangut, äh, ettepanekut võeti tõsiselt meie ettepanekuna, et mehed ja naised oleksid võrdselt kasu saavad tulevikus EGF-ist ja loomulikult see fond ei saa olla valesti juhitud kaubanduspoliitika parendus või multi harmonistettevõtete äh, valejuhtimise pärandus või ähm, kõike seda muud, mida eelkõnelejad ütlesid. EGF-il on aga väga suur reformivajadus samuti, näiteks äh, töövõtjad kõikides liikmesriikides peaksid EGF-ist kasu saama, mitte ainult need, kes paremat infot omavad äh, ja mitte need, kes suurtes ettevõtetes töötavad, vaid äh, töökohtade kvaliteet äh, tuleks samuti esile tõsta ning igasugused seaduse augud liikmesriikides tuleb kinni toppida, sellepärast et liikmesriigid ju peavad kandma hoolt sotsiaalpoliitika eest ja siin ei tohi EGF neile katku tarasse visata ja soolise tasakaalu äh, tagamist on samuti vaja toetada. järgnevalt äh, palun EFTD nimel äh, kolleeg Aker. suur tänu teile, juhataja Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond on eufemism, kui ma üldse olen ühte kuulnud kunagi oma elus ja tundub, et see on nüüd lahenduseks kõikidele probleemidele Euroopa Liidus, nagu ikka, ikka rohkem raha. mitte poliitika muudus, mitte suuna äh, muutus, äh, jumal hoidku selle eest, et äh, te ühtet vääringut kõrvale heidaks, mis Lõuna-Euroopale on eriti suurt õnnetust kaela toonud, aga te ei saa aru, et see raha tuleb maksumaksjalt, kes juba kannatab võib-olla SKT kasvab, aga minu enda koduriigis äh, võib olla tootlus suurem, aga inimeste palgad on surve all, sellepärast et äh, odav tööjõud tuleb vaba liikumise avatud piiride tõttu koju kätte. aga veel üks asi on, mida saab teha, et seda kõike muuta Te võite võtta tagasi kontrolli, on demokraatlik revolutsioon, mis aset leiab, rahvahääletused on päevateema igal pool Euroopa Liidu liikmesriikides ja need leiavad aset, tõsiselt leiavad aset, nii et eh, minge vooluga kaasa, võtke oma kaubanduspoliitika üle kontroll tagasi niimoodi, et te saate leppida kokku kaubanduspoliitikates niimoodi, mis teenib teie riigi huve. meie oleme avalikud teenistujad, meie ei tule siia selleks, et teha, mida Euroopa Liit tahab, vaid mida äh, tahavad meie valijad ja seitseteist koma neli miljonit inimest Ühendkuningriigis hääletas selle poolt, et võtta tagasi kaubanduspoliitika ohjad enda kätte, et piirata inimeste lahtilaskmist, et äh, mitte arutada siin ühiselt koondamispakettide üle, et tehke ka sama asja, võtke kontroll tagasi ja laske oma inimestel olla võitja. järgnevalt äh, NF-i nimel äh, kolleeg Silstra, palun suur tänu teile, juhataja selle äh, EGF-i määrus räägib väga selgelt äh, keelt. inimesed, kes on kaotanud äh, erinevate finantskriiside või majanduskriiside läbi oma töökoha, peab saama töökoha tagasi. aga rohkem kui pooled inimestest, kes saavad sellest fondist raha selleks, et jälle töökohta saada, nend-, poolel nendest on reaalselt pärast töökoht ja see ei ole tõesti mingisugune väga suur edulugu, nii et selle eesmärk ilmselt ei ole väga hästi täidetud Äh, majanduskasv on väga äh, kehva Euroopa Liidus praegusel hetkel, euroala riikides veel väiksem kui mujal ja tõesti, kogu see asi ei ole mingisugune edulugu. ainukesed need, kes, inimesed, kes leiavad, et äh, see fond on hea fond, on Euroopa Liidu juhid ise, nad arvavad, et tegemist on hoovaga, võimuhoovaga sotsiaal- ja majanduspoliitika üle, aga tõesti, nad on väga valesti asjast aru saanud. järgnevalt nüüd äh, saab kolleeg Kiirike sõna ECR nimel. suur tänu teile, esimees, me kuulasime eile ära kõne Euroopa Liidu olukorra kohta ja kuulsime seda äh, virisemist, et äh, virisemist, aga täna räägime me EGF-i mõjust, see on musternäidis selle kohta, mida meie Euroopa poole pealt hästi plaanime, aga see on kehvasti teostatud. tegemist on ühe instrumendina, mis otse läheb inimestele, jah, selge, see on mõeldud töövõtjatele ning ka iseendale tööandjatele, kes on oma töökoha kaotanud, selleks, et neid väga konkreetselt aidata tagasi pöörduda tööturule. näiteks regioonid, kus suurettevõte kinni panna ähvardab, äh, on see majandusšokkide pehmendamiseks mõeldud. väga hea, aga kui vaadata nüüd Spiegeli ajakirja, siis seal öeldakse, et me räägime miljonitest, mida mitte keegi ei taha. minu fraktsioon koos minuga Äh, väga kriitiliselt on äh, jälginud selle fondi arengut ning me ütleme, et see fond peab äh, paremini tööle hakkama, kui ta peab, tahab oma eesmärke tõhustada. otseabi on ainult siis mõistlik, kui ta on tõesti otsene ja bürokraatiavaba. see, head daamid ja härrad, on suur väljakutse selle fondi tegutsemise teiseks poolajaks. aitäh! järgmisena kuuleks Ariana Paulus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 paljud teised ettevõtted ära kapitali vaba liikumist, seega on tegemist kapitalismi probleemiga. me peame mõtlema ka selle üle, mida üleilmastumine meil on toonud. EGF tegelikult ei ole mingisugune imeravim, vaid eh, labane aspiriin. tegelikult kannatavad kõige rohkem aga väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, niisiis selline aspiriin tegelikult ei aita. me peame tagama, et meil on tegelikult äh, korralik äh, töötuskaitsesüsteem. Äh, aitäh! suur tänu ka Mariann Haakenile u eżempju tajjeb ta' fejn l-igf jista' jkun effettiv. Naturalment hemm fejn wieħed jimpruvja, naturalment il-problema li għandna. Momento onorevole Casa, manca la traduzione in non so in quante lingue. It's okay. In italiano non c'è, non so se nelle altre. No. There is a translation. Sì. Do you have the translation in other? On tõlkesüsteemi probleem. It's okay? Yeah. Eh, naturalment kont eh, qed nitkellem dwar tegelikult rääkisin ma eilsest arutelust Caterpillar ettevõtte kohta Belgiast. see on hea näide sellest, kus saab tõhusalt EFI kasutada. loomulikult on võimalik tõhusamalt alati tegutseda, aga me peaksime kiiresti tegutsema, sest me ei tohiks Äh, lasta töötajatel oodata ennem kui nad tööturule naasevad. me saame seetõttu kasutada EGF-i. nüüd on äh, seda fondi natukene muudetud ning me sooviksime, et liikmesriigid kasutaks teda võimalikult palju. see äh, saab kindlasti kaasa aidata töötajate olukorra leevendamisele. suur tänu. Kalle Kuuluskoog sotsiaaldemokraatidest. Eh, herr talman, det är viktigt att vi utvärderar. aitäh, väga oluline on öö, eh, mõelda selle üle, kuidas EGF ettevõtteid, nii väikeseid kui suuri, toetada saab. küsimus näit-, sellest näiteks, kui palju peab töötajaid olema töö kaotanud, ennem kui EGF-i saab kasutada, on veel vastu, eh, vastamata näiteks äh, Lõuna-Rootsis äh, ettevõtted ei tea, kas on võimalik töötajaid seeläbi äh, aidata. siin tuleb midagi ette võtta. meil on terve tööstusharu tegelikult surve all ning neid tuleb aidata. Um Äh, tuleb aidata ju neid äh, töötajaid, kes on kannatanud ka näiteks kaubanduskonfliktide tõttu. parlament ja komisjon on siin erimeelel. ehk siis küsimus on selles, millal saab äh, kasutada seda fondi. meil on, kuulasime ära meie volinik Malmströmi, kes ka olukorda kirjeldas tema sõnu kohaselt öö, äh, öö, äh, tema kohaselt oleks negatiivne mõju sellel fondil siis, kui teda ka kaubanduskonfliktide äh, ajal kasutatakse. proua Jäädenmägi. EGF on toiminud päris hästi olukorras, kus inimesed peaksid naasma tööturule või saama koolitust meil on häid näiteid, millest siin õppida, aga me peame seda fondi ka kritiseerima, sest teatud juhtudel on seda fondi kasutatud selleks, et et asendada sotsiaalkindlustusmeetmeid liikmesriikides. see aga ei ole fondi eesmärk, sellega peaks aidatama inimesi, mitte riiki see kehtib ka teiste fondide kohta. kui vaadata EGF-i rahastusest tulenenud taastööhõivet, eh, siis see on umbes nelikümmend protsenti. ma tahaksin tänada raportööri, sest ta on koostanud väga hea dokumendi. ja ta on kirjeldanud EGF-i väga hästi, aitäh! suur tänu, nüüd vaba mikrofon. kõigepealt härra Eikmann. aitäh, härra president, kolleegid, proua volinik. proua Harkini raport võtab väga hästi kokku selle, mida EGF on senini teinud. siin on tõstatatud ka väga oluline teema, nimelt tuleb vahet teha Euroopa Sotsiaalfondi ja EGF-i vahel. loomulikult nad täiendavad üksteist ning nende sihtrühmad on sageli samad, aga me peame silmas pidama, et Euroopa Sotsiaalfond, fondi programmid on öö, aastatepikkused, EGF-i saab kasutada peaaegu spontaanselt. niisiis, me peame tagama, et meil oleks võimalikult suur tõhusus ja sünergia nende kahe instrumendi vahel samuti on vaja tagada, et me investeerime pikema perspektiivi lahendustesse, mis parandavad olukorda tööturul. kahjuks, kui vaadata FIE-sid äh, ja neile antud abi EGF-i äh, poolt, siis see protsent on liiga madal. aitäh, kolleeg Negrescu. cuvântul în calitate de raportor special al grupului lugupeetud president, ma otsustasin sõna võtta, kuna ma olen sotsiaaldemokraatide eriraportööriks eh, eelarvekomisjonis eh, just nimelt selle fondi teemal. ma olen olnud paljude projektide raportööriks ja mul on järgmised ettepanekud. vaja oleks vähendada eh, seda sekkumiskriteeriumit siis saaksid rohkem inimesi sellest fondist kasu ning samamoodi komisjon peaks äh, selle fondi äh, ellurakendamist ühetaolisemalt ellu viima, sest on liikmesriike, kus saadakse toetust rohkem kui teistes liikmesriikides ning äh, liikmesriike tuleks sellest fondist ka paremini teavitada, tagamaks, et seda kasutatakse tõhusalt. see fond on kasulik mehhanism, mis aitab võidelda tööpuuduse vastu aga me peame leidma viid, viisi, kuidas seda fondi hästi rahastada. see fond peaks aitama kiiresti reageerida nendele olukordadele, mida tekitab üleilmastumine. aga meil on vaja ka pikemaajalist reaktsiooni, aitäh. aitäh, härra president. Euroopa üleilmastumisega kohanemise fond loodi selleks, et aidata töötajaid, kes on kaotanud töö struktuursete muutuste ning majandus- ja rahanduskriisi tõttu. fondi eraldati viissada miljonit eurot. hiljuti näit-, näidati äh, Kreeka supermarketi Ladissa jaoks rohelist tuld, sealgi kaotasid inimesed töö. EGF-il on oma roll mängida, kahekümne kuuendal aprillil kirjutasin ma kirja komisjonile, kus ma palusin, et Larissa supermarketi inimestele makstaks kompensatsiooni. sellise abi andmine on oluline võttes arvesse, kui palju inimesi on töö kaotanud. proua Harkin, ei, vabandust. kõigepealt kolleeg Toom. že zelo dolgo časa spremljam delovanje eh, tega sklada in seveda spremljam tudi, kako se je v tem aitäh! ma olen jälginud selle fondi toimimist, vaadanud, millised muutused seal aset on leidnud alguses olid fondi reeglid väga jäigad. see, seda sai kasutada ainult suurte ettevõtete puhul, aga nüüd saavad ka FIE-d seda kasutada. loomulikult ei ole me veel teinud piisavalt, meil on vaja rohkem kohanemisvõimet ja paindlikkust. ma usun, et väikesed väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on endiselt keeruline fondile juurde pääseda. tuleb tunnistada, et mul on väga kahju, et ainult üks äh, taotlus oli minu kodumaalt Sloveeniast edukas, seetõttu ma loodan, et ne, see protsess oleks vä-, vähem bürokraatlik, et inimesed saaksid fondile parema juurdepääsu aitäh, proua Toms. sellega on vaba mikrofon lõppenud. järgmisena proua volinik Tyson. aitäh, härra president, daamid ja härrad. tahaksin veel kord tunnustada raportööri tööd ning tänada parlamenti komisjoni poolt väärtuslike ettepanekute eest, millega saaks parandada Euroopa üleilmastumisega kohanemise fondi toimimist. seega vast-, nii palju, kui aluslepingud seda lubavad, tuleb seda kohanda, kohendada vastavalt Euroopa tööturu vajadustele. praegusel hetkel ei saa öö, seda fondi kasutada ennetavalt. saab vaid reageerida konkreetsetele olukordadele, nagu näiteks öö, tehaste kinnipanekule mina arvan, et ennetamine on alati parem kui kahjude korvamine. oleks loogiline, et kaubanduspoliitika on koordineeritud sotsiaal- ja tööstuspoliitikaga, et majandus saaks ette valmistuda uute kaubanduslepingute tulemusteks. praegusel hetkel äh, on meie kaubanduslepingute äh, juures ka sotsiaalne mõjuhinnang sest mõlemad partnerid peavad kaubandusleppest ju võitma. samas ei ole välistatud, et mõningad sektorid võivad kannatada meie majanduses. seetõttu nõustun Cecilia Malmströmiga, et midagi tuleb ette võtta selleks, et vaadata üle mõningad negatiivsed mõjud kaubanduslepete puhul auväärsed parlamendiliikmed, ma kinnitan teile, nagu teie president ütles, et kõikide meedete puhul tuleb kasutada ka mõõdikuid, et uurida, millised on mõjud soolisele võrdõiguslikkusele tööturul. ning loomulikult analüüsime teie raportit veel ennem seda, kui valmistame ette EGF-i reformi õiguslikku alust pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. suur tänu, härra president, suur tänu, parlamendiliikmed. aitäh. ja nüüd proua Harkin. aitäh väga haarava arutelu eest. ma kõiki aspekte ei saa kommenteerida, mõningaid siiski. proua volinik, te ütlesite, et EGF-i ei saa kasutada ennetavalt äh, kaubanduslepingute tulemuste puhul. seda mainisid mitmed kolleegid, Maria Arena näiteks täiesti õigesti äh, ütles, et see väike saja viiekümne miljoniline aastafond saaks aidata kaubanduslepete tagajärgi leevendada. me peame ennetama ning, ning juhtima muutusi. ning me peame mõtlema, kas mingisugused ennetavad sammud oleks tõhusamad. mõned kolleegid ütlesid, et EGF-i kasutamine võimaldab kõrvale hiilida omaenda kohustustest, mina sellega nõus ei ole. iga kord ju tagavad liikmesriigid, et kõik õiguslikud kohustused abisaajatel on täidetud, võib-olla need õiguslikud kohustused võiks olla suuremad, aga see on teine asi, igatahes EGF ei asenda ettevõtete kohustusi. tegemist on solidaarsusmehhanismiga Euroopa Liidu poolt ning tööandjad sellest kasu ei saa. väga meeldiv oli, et volinik ütles, et te tulete välja ettepanekutega laiendada NEETS-ile äh, seda erandit, äh, see on uus äh, nähtus ning me selle mõju pole veel suutnud analüüsida, aga me peame tagama äh, ning oluline on ka, et me parandame kogukondlikku osaldust. neli üks A ja B-d kommenteerisite te, aga meil on ka neli kaks, äh, kus on välja toodud erandid väikeste tööturgude jaoks. Äh, ma tahaksin küsida, kas teil on mingisugune äh, kallutatus nende tööturgude vastu, ma loodan, et mitte, sest VKE-del on palju raskem juurdepääs olnud senini kui suurtel ettevõttel. lõpetuseks, see raport on kompromiss üle terve parlamendi kui te selle ettepanekud ellu rakendate, siis EGF paraneb ning raha jõuab abivajajateni sihipärasemalt ja kiiremini. Äh, suur aitäh, proua Haak!